Äh, kolleegid, enne kui asume oma tööde juurde, on üks oluline viide, märkus mul. selle nädala reedel kolmekümnendat korda äh, Hispaania ja Portugali ähm, Euroopa Liiduga liitumisest äh, möödub kolmkümmend aastat, see oli äärmiselt oluline hetk, sellepärast et kaks rahvust, kes aastakümneid elasid diktatuuri all, liitusid Euroopa demokraatlike rahvastega. kolmkümmend aastat hiljem kindlasti mitte iga lubadus ja mitte iga soov ei ole täida, täide läinud, aga kindlasti on demokraatia ehm, tugevnenud nendes riikides ja olukord stabiliseerunud ja sellega on ka diktatuurist võitu saadud ja nendel päevadel, daamid ja härrad, just kui me räägime Hispaaniast ja Portugalist, oleme ka silmitsi sellega, et need lubadused, mida Euroopa Liit annab, nimelt, et meie jõukust tuleb ähm, tagada kõigile, mitte et tuleb rikkust tagada ainult mõndadele ja ma arvan, et siin kojas on, kus on esindatud kõik poliitilised suunad, äh, siis me peame kolmkümmend aastat peale seda liitumist tagama selle, just nimelt äh, selle, et meie majanduskasv, meie tugev majandus, mis on demokraatia aluseks, ähm, tagaks selle, et äh, majanduskasvu lubadus ja samuti ka äh, töökohtade äh, tagamine eelkõige noortele inimestele, et me sellest lubadusest suudame kinni pidada